Euroopa Liidu institutsioonidele, seda vastavalt Lissaboni lepingu eh, kirjatähele ja vaimule, nii et suur tänu komisjoni eest, komisjonile. arutelud on käesolevaga lõppenud, raporteid hääletame kolmapäeval kell kaksteist null null. austatud eh, kolleegid, läheme päevakorraga edasi ja järgmiseks punktiks on nüüd eh, suuliselt vastatavad küsimused teemal andmete edastamine liikmesriikide poolt Ameerika Ühendriikidele vastastikuse mõistmise memorandumite alusel. ALDE ja QNGL on esitanud küsimused. kõigepealt äh, saab sõna küsimuse koostaja proua Intvelt kaheks minutiks mm, uh- ma teen väga lühidalt sellepärast et minu meelest see suuline küsimus on väga selge isegi juba me praegu äh, tegeleme siis äh, broneeringu infopaketiga, komisjon on ette valmistanud äh, kolme läbirääkimiste mandaati Austraalia, Kanada ja Ühendriikidega läbirääkimisteks. vahepeal on aga liikmesriigid alustanud läbirääkimisi kahepoolsel tasandil Ameerika Ühendriikidega isikuandmete edasiandmise osas või tähendab, räägitakse sellest, et ameeriklastele antakse juurdepääs Euroopa andmebaasile, sealhulgas reisiandmetele. enne kui meie kodas saab võtta seisukoha ühegi eh, broneeringu infokokkuleppe ettepaneku või kokkuleppe osas, peab meil olema ülevaade tänasest olukorrast, sellepärast et kui liikmesriigid sõlmivad kahepoolseid kokkuleppeid isikuandmete edastamise kohta mm, Ühendriikidega, siis tekib küsimus, mida meie siin üldse teeme ja kuulda on ka olnud, aga tõestada ei saa ma seda mitte kuidagi, sellepärast et kahepoolsed kokkulepped on eh, salastatud et see võib puudutada ka broneeringuinfot, äh, mis kogutakse mitte Euroopa Liidu kodanike kohta või Euroopa Liidu kodanike kohta, kes reisivad mitte Ühendriikidesse, vaid mujale. ehk teisisõnu, seega ei kata Äh, seda andmete edastamist Euroopa Liidu Ühendriikide vahelised kokkulepped, nii et meil on vaja selgitusi, enne kui me üldse äh, broneeringu infopaketi osas mingisuguseid äh, läbirääkimisi alustame ja muuseas, härra volinik, komistasin eelmisel nädalal veel ühe asja otsa, millest ka meil ei olnud räägitud, kuid mis võib teatud tähtsust omastada, see on programm One Stop Security ühtne julgeolekukontakt ehk teisisõnu eh, on komisjonil läbisrääkimised teatavate julgeolekupädevuste eh, lihtsustamine Ühendriikide kodanike jaoks, et julgeolekumeetmeid lõdvendatakse Ühendriikide kodanike jaoks. minu meelest on see väga imelik, et turvakontrollid nende kodanike, Euroopa kodanike osas, kes eh, lähevad Euroop-, Ameerikasse äh, ainult karmistuvad, me peame isegi maksma ESTA tingimuste täitmise eest, on Euroopa valmis äh, ameeriklaste puhul sellised nõuded äh, tühistama. on tagumine aeg, et komisjon räägiks meile sellest programmist, kuhu need läbirääkimised on jõudnud ja ma tahaksin teada ja sellega lõpetan, kui tõesti see nii on, et Ühendriigid on need, kes neid äh, turva- või julgeolekustandardeid peale suruvad, on sellise programmi kaasa toonud Äh, suur tänu ja järgmisena saab, järgmine kõneleja sõna proua Sippel. tänan. täna mainiti siin mitu korda Lissaboni lepingut ja ma tahaksin öelda midagi positiivset. enamik kodanikke on arvamusel, et piirid, et Euroopa on hea, me saame reisida üle liikmesriikide piiride aga loomulikult äh, jäävad äh, kõigest järele andmed ja need ei ole salvestatud mitte ainult ühes liikmesriigis, vaid üle kogu liidu. ja kui me nüüd räägime Euroopa Liidu kodanike andmete kaitsest, siis meil peab olema rohkem pädevusi Euroopa tasandil, sellepärast et kodanikud ootavad õigusega, et äh, nende andmeid kaitstaks üle kogu Euroopa hästi. Nad eeldavad, et neid andmeid ei antaks äh, kolmandatele riikidele edasi, kui see ei ole vajalik. kuidas meie nüüd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liikmesriikidena saame kaitsta kodanikke? ühest küljest ju räägitakse kolmandate riikidega läbi, et millised andmed on vajalikud, milleks neid kasutatakse ja millised kaitsemehhanismid võetakse, et neid andmeid kaitsta. samas äh, üksikud liikmesriigid äh, räägivad kolmandate liikmesriiki, kolmandate riikidega läbi andmete osas, äh, mille kohta meil puudub igasugune info, võib tekkida olukord, kus andmeid edastatakse mitu korda või edastatakse selliseid andmeid, mida Euroopa eeskirjad ei luba üldsegi edastada. lisaks, liikmesriigid arvatavasti ei arvesta piisavalt sellele, sellega, et kui üks liikmesriik räägib läbi kolmanda riigiga, siis äh, kuidas äh, saab see läbirääkiv liikmesriik tagada, et edasi antakse tõesti ainult tema kodanike andmed. meil on Euroopa Liidus äh, praeguseks andmepanku, kus äh, keskselt kogutakse kokku erinevate riikide kodanike andmeid ja paljudel Euroopa ametitel on juurdepääs nendele andmetele. näiteks kui minu andmed on salvestatud riigis A, ja see riik otsustab minu andmed edasi anda kolmandale riigile, siis see küll ei ole Euroopa Liidu lisaväärtus, äh, seda ei pidanud me silmas, kui me rääkisime läbi Lissaboni lepingu osas liikmesriigid peavad arvestama, institutsioonide pädevuste muutustega. liikmesriigid peavad aru saama, et see on Euroopa ülesanne ja me peame tagama Euroopa tasandil selle, et võimalikult vähe andmeid üldse edastataks ja seda ka väga piiritletul äh, eesmärgil ja kolmandad lepingud äh, ei tohi õõnestada seda tasakaalu. tänan härra Tavares, kolm minutit. suur tänu, president me oleme kolleegidega korduvalt arutanud eh, andmekaitse eh, reegleid, inimeste erailu, era, eraelu kaitset. see tähendab ka tegelikult inimeste füüsilist kaitset eh,. aga ikkagi tuleb eh, julgeoleku eh, huvides teatud andmeid edastada ja ka me peame olema nõus niisuguse andmete vahetusega. on probleeme. me oleme püüdnud probleeme lahendada näiteks Swiftiga eh, broneeringu info vallas. alustagem algusest. me peame vaatama, kuidas me andmeid kaitseme ükstaskõik milliste rahvusvaheliste partneritega me ka siin ei tegeleks, oleks siis tegemist USA, Lõuna-Korea või ükstaskõik kellega tulevikus. aga praegusel hetkel me töötame fragmenteeritult ning olukord on raske. selleks, et saada aru, milline see keeruline pilt on on meil vaja selgust, pilt on juba praegusel hetkel kehv ja läheb alles, läheb järjest hullemaks. praegu selgub, et e, üksikud liikmesriigid e, sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumeid USA-ga ja selles osas ei ole selgust. loomulikult e, USA on üks meie suuri partnereid, meie põhipartnereid aga me tahaksime selgust selles osas, et kui liikmesriigid lubavad eh, seda, et Euroopa Liidu läbirääkimisi õõnestatakse, siis eh, on see väga halb. meil toimuvad praegu Euroopa Liidu USA läbirääkimised ning eh, see tegelikult õõnestab mitte ainult meie läbirääkimisi, vaid ka usaldust terves Euroopa Liidus Äh, ja tõepoolest meil oleks vaja USA-ga niisugust äh, andmekaitserežiimi, äh, nagu sellele viitas härra Albrecht. sest praegu me oleme jõudnud sinnamaani, et üksikud lennuettevõtted peavad läbirääkimisi, kuhu me siis läheme, keegi peab siis ikkagi selja sirgeks lööma ja Euroopa inimeste õigusi kaitsma selles äh, osas on väga oluline, et äh, töötaks komisjon, aga USA peab ka aru saama, et, äh, et parlament ei ole ainult see, kes nuppu vajutab. me peame arvestama, nii nagu SWIFTi puhulgi, et kui andmekaitse ei ole piisav, inimeste eraelu kaitse ei ole piisav, siis me ütleme ei Albert, kolm minutit. tänan, president. austatud daamid ja härrad, äh, härra volinik. palun võtke seda küsimust väga tõsiselt, sest tegemist on põhimõttelise küsimusega. kuivõrd on mõttekas üldse töötada andmekaitsesätete kallal, kui samas meie selja taga ja ka rahvusparlamentide selja taga räägitakse läbi tingimustes, mis õõnestavad kogu meie tööd. üleatlandiline koostöö on väga oluline, eriti kui me räägime vabadusel ja õiglusel rajaneva ala loomisest, aga me ei tohi siis käituda niimoodi, et kollektiivsed julgeoleku nõudmised surutakse läbi aga kodanike vabadused äh, jäävad täiesti kõrvale. me oleme aastaid juba juhtinud tähelepanu sellele, et äh, kõikide meetmete puhul, ükskõik kas me räägime PNR andmetest või äh, SWIFTi andmetest, et peavad kehtima andmekaitsesätted, mis on ka individuaalselt rakendatavad, nii see on ja jääb. me soovime et oleksid üldstandardid, mis kehtivad äh, kogu Euroopa Liidus ja nende aluselt räägitaks läbi ka Ameerika Ühendriikidega. oluline on, et äh, need reeglid kehtiksid mitte ainult Euroopa Liidu lepingute osas USA-ga, vaid ka liikmesriikide lepingute osas USA-ga liikmesriigid äh, ikka sõlmivad kahepoolseid lepinguid USA-ga ja see on täiesti vastuvõetav juhul, kui ei äh, lahjendata Euroopa tasandil vastu võetud standardeid ja just sellest me ju siin praegu räägimegi. meil tuleb äh, järgida olemasolevat õigustikku. Lissaboni leping näeb ette, et mitte ainult parlament ei tegele selle küsimusega, vaid äh, kui on tegemist Euroopa tasandi küsimusega, näiteks see peeneira andmed, see nii on, siis on kaasatud ka kõik liikmesriigid. ja osad liikmesriigid ei saa üksinda pidada läbirääkimisi USA-ga, kuna see õõnestab äh, läbirääkimisi Euroopa Liidu USA lepingu alal meil tuleb eh, parlamendi eesistuja poolt eh, selgeks teha, et sellised läbirääkimised eh, peavad lõppema ja lähtuda tuleb Lissaboni lepingust. meil on vaja läbirääkimistel Euroopa Liidu poolt ühist häält ja komisjoni tegevus on minu arvates olnud õige ja komisjon peaks edaspidi ka toetama seda põhimõtet, et me räägime läbi ühtselt ja me ei toeta kahepoolseid läbirääkimisi, tänan suur tänu teile, härra Albrecht ja järgmisena saab sõna komisjoni nimel proua Tanana, Tamanaki. suur tänu, härra president, ma tervitan parlamendisaadikute esitatud küsimusi ning ma tahaksin kõigepealt kinnitada seda, et komisjon jagab nendega muret meie kodanike isikuandmeid puudutava kaitse osas. alustan algusest, nagu te ilmselt teate, tegemist ei ole uue asjaga, kahe tuhande seitsmenda aasta augustis kaasajastas ühe, kajastasid Ühendriigid oma viisast äh, loobumise programmi, tuues sisse uued julgeolekumeetmed ja nendes tingimustes tuleb tunnistada, et see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, olgu nad äh, siis kaasatud Ameerika Ühendriikide viisavabastusprogrammi või ei see näeb ette seda, et riik, kes tahab liituda selle programmiga või seal jätkuvalt olla, peavad nad koostööd tegema liikmesriikidega äh, korrakaitse küsimustes. nii lihtsalt on. eriti näeb see ette äh, informatsiooni jagamist see uus seadusandlus viis selleni, et Euroopa Liit järgis kahest lähenemist, nii nagu on juba räägitud. Euroopa Liidu läbirääkimised algasid Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel selleks, et tagada teatud tingimuste täitmine, teatud tingimuste läbirääkimine uues programmis, mis lähevad Euroopa Liidu pädevusse alla Äh, reisidokumentide turvamine ja lennujaamade julgeolek ja julgeolek lennujaamades, need on need küsimused, mis on Euroopa Liidu pädevuses. ja nüüd siis see kahepoolne lähenemine, äh, mis on endiselt veel hoos äh, liikmesriikide ja Ühendriikide vahel, võeti ette selleks, et ähm, tulla vastu Ühendriikide nõudele teha koostööd terrorismivastase võitluse osas ja infovahetuse osas. Need liikmesriigid, kes ei ole viisavabadus, vabastusprogrammi osas, peavad nüüd eeltingimusena sellise koostöö osalised olema me peame muidugi selle tagama Need liikmesriigid, kes on äh, viisavabastusprogrammiga juba liitunud, need läbirääkimised võivad käivituda nende jaoks hiljem. ja muidugi on asjad nende jaoks lihtsamad. vastavalt äh, saabunud äh, teabele, mille informatsioon kogus kokku liikmesriikides, see on ainus viis, kuidas me saame sellele asjale üldse läheneda, on kaheksa liikmesriiki Ühendriikidega allkirjastanud äh, vastastikuse mõi-, või mõistmise memorandumi, kus nad ütlevad, et nad teevad siis koostööd Ühendriikidega nendes küsimustes Tšehhi, Eesti, Kreeka, Läti, Leedu, Ungari, Malta ja Slovakkia on nende riikide seas ja niimoodi üritavad nad äh, lahendada siis äh, teatavad probleemid äh, seoses sellega, et nad ei saanud lihtsalt liituda mm, viisavabastusrežiimiga muidu ja sellepärast nad selle sammu ostu-, astusid komisjon on seisukohal, et see vastastikuse mõistmise memorandum iseenesest ei kujuta ette õiguslikku alust ähm, reisiandmete vahetamiseks nende liikmesriikide ja Ühendriikide vahel. tegemist on ainult äh, kahe osapoole vastastikuse valmidusega andmevahetuse osas erikokkuleppeid ähm, allkirjastada. ma tahaksin rõhutada seda, et nende memorandumite täpne sisu on liikmesriikide hallata. see hõlmab ka andmekategooriaid, andmeliike, mida need lepingud katavad. ehk teisisõnu, kui Euroopa Parlament tahab saada lisainformatsiooni, siis tuleb seda küsida vastavate liikmesriikide käest. samas aga komisjon ja siit jõuan nüüd meie vastutusala juurde, on komisjon äh, taganud selle, et Ühendriigid ei esita nõudmisi bilateraalseteks suheteks broneeringu info jagamise osas. kuivõrd äh, see on valdkond, mis on Euroopa Liidu pädevuses ja vastavad Euroopa Liidu Ühendriikide vahelised PNR lepingud eh, katavad seda piirkonda, seda valdkonda. ja mis nüüd puudutab eh, veel neid kokkuleppeid, vahetati kirju selles osas, et eh, Ühendriikide seadus et Ühendriikide nõudmised selles programmis püsimiseks on tegelikult Euroopa Liidu pädevuses ühesõnaga läbirääkimistel siis äh, oleme sellises faasis, et vahetame kirju ja peamiseks eesmärgiks on tagada siis see, et ameeriklastel ei ole tänu nendele bilateraalsetele kokkulepetele juurdepääsu Euroopa andmebaasidele. nüüd saab järgmisena sõna härra Coelho, kellel on kaks minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, austatud proua volinik. ma kuulasin teie vastust ja ausalt öeldes ma olen natukene segaduses. komisjon ütleb siis ühelt poolt, et kui me tahame informatsioonile juurdepääsu, peame seda küsima liikmesriikidest. kuidas ma siis seda tõlgendan? nimelt nii, et komisjon ütleb, et nendel ei ole mitte mingisuguseid äh, surve avaldamise vahendeid liikmesriikidele. ja samas komisjon nõuab liikmesriikide valitsustelt või vabandust, Euroopa Komisjon palub siis Ühendriikidel justkui mitte küsida teatud andmeid liikmesriikidest. kuidas saaks üldse Ühendriikidega teatavad suhted paika panna, samas nõudmata midagi liikmesriikidelt? minu meelest on see küll Euroopa Komisjoni väga selge nõrkus. seega Euroopa Parlamendi seisukohad selles küsimuses on täiesti õigustatud, me oleme väga mures eh, selle üle, et me näeme, et eh, Ameerika Ühendriigid võivad teha, mida tahavad ja samas on väga kahetsusväärne, et osad liikmesriigid on otsustanud äh, sellised bilateraalsed äh, lepingud sõlmida, eirates Euroopa solidaarsust. kuid muidugi me näeme siin teatavat loogikat selles, et institutsioonid oma vastutusest loobuvad. no see, see ei ole ometigi ju õige, me peame vaatama ja tagama selle, et nendes bilateraalsetes lepingutes ei ole tagatud juurdepääsu andmetele ja need, see saladuse loor, mis katab neid läbirääkimisi, tõsiasi, et teatud liikmesriigid e, ei informeeri isegi oma rahvusparlamente, rääkimata Euroopa Parlamendist, ei edasta informatsiooni e, selle lepingu, nende lepingute sisude osas, on murettekitavad ja õigustavad meie seisukohti ja teie, proua volinik, ei ole meile andnud täna piisavaid vastuseid. suur tänu, järgmisena sõna härra Möltser vabandab siiski härra president, kõigepealt härra Meltseri ees ja annab sõna nüüd härra Alvarole. tänan, härra president. suur tänu ka volinikule, kes äh, asendab siin kolleeg Valmströmi. tundub, et me lähtume erinevatest faktidest siiski me ei räägi siin äh, PNR andmete kogumisest. me räägime siin DNA andmetest, äh, sõrmejälgedest, äh, karistusregistri andmetest ja sellised andmed kuuluvad Euroopa poliitika valdkonda. me võime siin loomulikult äh, pikalt arutleda ja leida erinevaid tahke selles teemas aga oluline on see, et komisjonil oleks piisavalt selgroogu, et öelda USA-le, et nii need asjad ei lähe. me ei äh, saa viisavabadust kasutada väljapressimismeetmena, ka Austria puhul muuhulgas seda rakendati, mis ei ole uus liikmesriik. Euroopa Liit põhimõtteliselt äh, ju annab äh, ühtselt USA-le viisavabaduse, aga USA läheneb meile teistmoodi. me soovime üleatlandilisi häid suhteid, aga igasugused suhted peavad põhinema äh, vastastikuse põhimõttel, et nad oleksid äh, ka viljakad ja me loodame siinkohal ka Ameerika poolsele tugevamale panusele ja nõukogu ja komisjoni panusele suur tänu, härra Möltser, üks minut. läbirääkimiste tulemus äh, põhimõtteliselt oli enesepettus eurooplastele ja see ei olnud mingisugune andmekaitse. Euroopa süsteemid äh, põhimõtteliselt äh, kujunesid juba kuude jooksul läbikukkumiseks. USA näitab järjest enam, et nad ei ole huvitatud partneritest, vaid äh, nad tahavad äh, selliseid riike, kes äh, määgiksid kaasa USA taktis. nüüd meil on olnud siin pangandusandmete teemal arutelud, Euroopa standarditest oleme siin rääkinud USA püüab nüüd jällegi tagaukse kaudu äh, andmetele ligi pääseda. me peaksime üleatlandilistes suhetes sellele õudusunenäole punkti panema. kolleeg äh, Strasser, kaks minutit. proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad, eelkõneleja ütles et äh, on äh, tõesti äh, kiiduväärt, et te tulite siia ja sõna võtsite. ma saan aru, et tegemist ei ole otseselt teie töövaldkonnaga, aga tuleb öelda, et komisjoni sõnavõtt on täiesti ebarahuldav. palun saage aru, et kõik suuremad fraktsioonid siin kojas soovivad põhimõttelist arutelu ja me oleme hääletult pettunud, et komisjon ei tegutse. see oli ka nii SWIFTi puhul. eelmisel täiskogul me rääkisime sellest äh, neljateist dollarilisest äh, sissesõidumaksust äh, USA-sse ja täna küsis kolleeg täiesti õigusega, et mida teeb komisjon, mida teevad liikmesriigid ja nüüd äh, räägitakse siin äh, sellest, et ameeriklastel peaks olema kuidagi eriskohtlemine Euroopas. oluline on paika panna, millised on meie põhimõtted. meil peaks olema esiteks vastastikuse põhimõte. ei saa lubada seda, et äh, lihtsalt pääsetakse ligi Euroopa andmetele meil tuleb tagada kodanike õiguste kaitse ja kodanik peab teadma, milliseid tema andmeid, kus ja kuidas kasutatakse. see on täiesti mõistetav ju Euroopa kontinendil. me tahame kuulda seda, milline on äh, komisjoni läbirääkimiste positsioon? praegu tundub, et äh, komisjon ei äh, koordineeri, ei suhtle liikmesriikidega. millal siis komisjonis initsiatiivi võtab? põhimõtteliselt SWIFTiga pidi komisjon ootama parlamendipoolset tõuget ja nüüd on sama olukord meil PNR-i ja muude üldandmetega täna nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde, meil on kolm sõnasoovijat. protseduuriline küsimus või vaba, vaba mikrofoni raames? pärast vaba mikrofoni proua Roito, üks minut. kui paneb see sõnu. suur tänu,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 ja sellepärast ma olengi suhteliselt segaduses, ma ei mõista, millised on Euroopa Ühendriikide ja Euroopa liikmesriikide vahelised suhted tänaseks, absoluutselt ei ole midagi komisjon õppinud minevikust ja ei arvestata sellega, mida Euroopa Parlament on suutnud juba varem ära teha Ameerika Ühendriikides on varsti muidugi tulemas äh, valimised jällegi ja siis äh, kõik tuuakse äh, nende ohvri lauale, sealhulgas demokraatia. mul ei ole mingeid raskusi teatud andmete edastamisega, näiteks mis puudutab lennureisijate andmeid. kuid loomulikult nende andmete kasutamine peab olema väga selgelt piiratud. kirja Benova, Jänne Lepto suur tänu proua härra president suur tänu volinik mis puudutab eh, kodanike eraandmeid siis tegemist on väga tundliku teemaga tegemist on kodanikuühiskonna inimõigustega euroopa kodanikud eh, nüüd eh, on olukorras kus nende andmed antakse edasi USA-le ja neid andmeid tuleb kanda, tuleb kaitsta. aga minul on niisugune tunne, et praegusel hetkel võitluses terrorismiga me kahjustame oma kodanike huve. E, toimuvad praegu läbirääkimised e, Euroopa Liidu ja USA vahel ja mulle tundub, et e, et ehm, eh, Euroopa Liit ei ole siin tugeval positsioonil, loomulikult me oleme eh, tugevad liikmed, aga eh, praegusel hetkel, kui Ühendriigid peavad läbirääkimisi ka eraldi liikmesriikidega, tekitab see kõhklusi ja kahtlust. Need riigid, kes pidasid läbirääkimisi USA-ga, ei saanud kasutada viisavabadust ja äh, karta on, et kui nüüd läheb niisugune vaga jaga, valitseja jagamise printsiibi rakendamine ellu, siis me kaotame oma tugevuse. härra Paska, palun som presvedčený že sa musíme aj naďalej usilovať o härra volinik ma olen täiesti kindel et me peame võitlema edasigi eh, terrorismi vastu see on tõepoolest väga suureks ohuks mis puudutab aga eh, euroopa kodanike eh, isikuandmete edastamist siis Eh, paistab, et see tundub, eh, et see toimub mitte koordineeritult ja kõik terrorismivastase võitluse sildi all eh, on ehm, olemas kokkulepped Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel on olemas kokkulepped liikmesriikide ja Euroopa ja USA vahel. isikuandmed on asjad, mille kasutamist tuleb reguleerida nii, et mitte et kuidagimoodi saaks kahjustatud meie õigused mingite poolõiguslike meetmete kaudu. me peame tagama selle, et reeglid on vastuvõetavad meile, eurooplastele, kui edastatakse Euroopa Liidu kodanike andmeid, tuleb nende edastamisel rakendada neid reegleid, mis kehtivad ka Euroopas. proua Morvai ma erandkorral andsin teile sõna austatud kolleegid. vaba mikrofon tegelikult äh, niimoodi äh, viimasel minutil ei toimi, nii et andke palun märku varem, aga ma tegin äh, erandi, kuna palju inimesi ei olnud äh, nimekirjas no võtke leevendava asjaoluna veel ka seda, et eriti palju huvi siin ei ole ja ma tõesti kelleltki seda minutikest ära ei võta igasugused andmekaitsemenetlused või protsessid, mis äh, rikuvad äh, andmekaitse huvisid, tuleks äh, identifitseerida eesmärgist lähtuvalt ja igasugused sellised menetlused peaksid tõesti liikuma selle saavutatava eesmärgi suunas, aga milline on siin need see USA õigustatud äh, eesmärk isikuandmete edastamisel. milliseid eesmärke siin soovitakse saavutada, kuidas USA plaanib neid andmeid äh, kasutada, see on küsimus komisjonile, ja teine küsimus on, et äh, miks nad kasutavad erinevaid kontrollitasemeid, et ähm, uutele liikmesriikidele üks kohtlemine, vanadele liikmesriikidele teise, teine kohtlemine, miks näiteks Ungari kodanik on terrorismi seisukohalt ohtlikum USA silmis kui mõni vana liikmesriigi kodanik, seda võiks ka läbirääkimistel arvestada, seda aspekti. proua Intvelt nüüd palun suur tänu, et lubasite mul küsida selgitust äh, kahes äh, küsimuses. mind üllatas äh, see, kui komisjon ütles, et viisavabastusprogramm puudutab ainult liikmesriike, aga samas kahe tuhande seitsmendal aastal ütles Euroopa Komisjon, et temal on eksklusiivne pädevus selles valdkonnas ja tema siis annab edasi seda pädevust liikmesriikidele. kas ma saan nüüd õigesti aru, et Euroopa Komisjon on muutnud arvamust oma pädevuste osas? ja teine küsimus, mida ma tahaksin täpsustada, proua volinik, teie ütlesite, et äh, siin äh, ei äh, viidata PNR andmete edastamisele nendes memorandumites, aga ma võin andma teile ühe memorandumi koopia, mis äh, mainib PNR andmeid. kas on tõesti võimalik, et Euroopa Komisjon ise ei tea, mis toimub ja proua volinik, ma valgustan teid see parlament on otsustanud edasi lükata hääletuse kahe PNR lepingu osas me tahaksime usaldada komisjoni institutsiooni nagu sama palju kui Euroopa Parlamenti, aga mul tõesti tekib kahtlus, kas te olete meie usaldusväärt ja ma loodan, et te ei äh, vea meid alt. järgmisena saab sõna volinik Tamanaki kõigepealt ma tahaksin öelda, et minu arvates see arutelu on väga huvitav ja ma tahaksin, et te mõistaksite, et ma olen siin selleks, et teile selgitusi jagada. aga ma ei saa olla nõus selliste väidetega, et komisjon ei ole tundlik andmekaitse küsimustes. sellist väidet ma ei saa aktsepteerida. samuti ei ole ma nõus sellega, et ma olen siin lihtsalt selleks, et ma asendada oma kolleegi, ilma et selle teemaga üldse kursis oleksin meie komisjonis teame kõik väga hästi, mis toimub ja ma võin teile kõigile öelda, et me tõesti suhtume väga tundlikult meie kodanike andmete kaitsesse. aga tuleme nüüd faktide juurde. kas me peame Lissaboni lepingust kinni pidama või ei, milline on teie ettepanek äh, ignoreerida nõukogu? ma kuulsin, äh, äh, kuidas te siin ütlesite, et te sooviksite Euroopa häält selles küsimuses kuulda, ma olen ka teiega nõus, aga äh, mida me siis eelistame? kas komisjon võtab sellise seisukoha, et eirame nõukogu täielikult? ma tahaksin, et me räägiksime siin faktidest ja mitte unistustest, me oleme juba palunud nõukogult, oleme neilt juba nõukogul palunud ja tegemist ei ole mingi uue asjaga, te olete teadlikud sellest möödunud aasta mei, maikuus tegime nõukogule ettepaneku, et Euroopa Liidu USA tulevane raam, raamistik äh, kui see raamistik puudutab äh, isikuandmeid peab puudutama ka liikmesriikide andmeid. me oleme juba teinud selle ettepaneku, millest te siin täna rääkisite ja kui selles osas kokku lepitakse, siis me äh, ka seda teeme, niimoodi on asjad. aga kui asju nõukogus kokku ei lepita, siis mida mina pean teie arust tegema, minema liikmesriikidesse ja ütlema, et me ei saa asjaga edasi minna? hästi ma sain aru, et selline on teie ettepanek ja minu vastus sellele on väga lihtne me peame äh, austama Lissaboni lepingut. seda saan ma öelda. mõne teist, mõnede teiste väga huvitavate asjade kohta. ma kuulsin väga palju Euroopa andmebaasist. ma tahan öelda seda, et liikmesriigid võib-olla Äh, kui neil on vastastikuse mõistmise memorandum, kui neil on kahepoolsed kokkulepped, siis nad võivad edastada andmeid omaenda kodanike kohta, aga nad ei saa edastada andmeid äh, Euroopa Liidu andmebaasist, seda ma ütlesin väga selgelt. samuti ütlesin ma väga selgelt, et me oleme äh, USA-lt seda palunud, me oleme neile saatnud kirju ja me tegelikult peame veel läbirääkimisi selle üle, et need kahepoolsed lepingud ei saa puudutada reisijate isikuandmeid. see ei tähenda eh, seda, et eh, kas liikmesriikidel on õigus pidada läbirääkimisi USA-ga või ei. see, mida mina siin räägin, on komisjoni seisukoht. ma tahaksin teile öelda, et ma saan teie muredest väga hästi aru. aga me peame pidama läbirääkimisi kõige paremal viisil ning üritama saa-, paika panna mingid siduvad reeglid liikmesriikide jaoks selle kokkuleppe raames. sellepärast, et see on niisugune viis, kuidas me saaksime saavutada just nimelt seda, mida me soovime saavutada. see on see viis, kuidas me saame asju edasi arendada Euroopa Komisjon peab praegu läbirääkimisi USA-ga ning me üritame saavutada sellist kokkulepet, mis on juriidiliselt siduv liikmesriikidele Äh, ma rõhutan, siduv liikmesriikidele, seetõttu ma olengi läinud nõukogu ette ja öelnud nõukogule, palun hoolitsetakse selle eest, et kui selles osas kokku lepitakse, siis me saaksime ikkagi kaitsta oma seisukohti. Äh, neid äh, küsimusi, mis meil on USA-ga suhetes ja kas teil on mulle mingi ettepanek, mis lähtub õiguslikust raamistikust, mida me peame austama, ma olen valmis seda ära kuulama. aga kui sellist ettepanekut ei ole, siis palun saage aru, et me suhtume samuti väga tundlikult kodanike isikuandmetesse ning üritame neid kaitsta. aga me üritame ka äh, pidada lugu liikmesriikidest ja mm, seadustest seega ma tahaksin öelda, et see küsimus äh, on endiselt arutusel, ma võtan kõigi teie, kõik teie mured arvesse. ma ei saa aga minna nõukogusse ja ütelda neile, et me peame lõpetama äh, teiste riikidega läbirääkimised, seda ma teha ei saa, ma ütlen teile lihtsalt seda, et me peame läbirääkimisi ja pärast püüame siis oma seisukohti kaitsta, see on see äh, moodus, kuidas me saame asju ajada aitäh äh, proua volinik, kuna ma olen ka selle küsimusega kursis, siis lubage mul öelda, et äh, et äh, kõik fraktsioonid siin saalis on väljendanud väga suurt muret. meil on tõesti reisijate isikuandmete kokkuleppe üle läbirääkimised käigus ja selle parlamendi jaoks on väga oluline, et komisjon suhtuks sellesse teemasse väga tõsiselt, suhtuks nendesse muredesse väga tõsiselt et äh, meil ei tekiks selliseid eriarvamusi, nagu tekkisid SWIFTi kokkuleppe puhul. samas äh, me juhtisime tähelepanu ka, kuidas need arutelud on minevikus toimunud, sellised hallid äh, valdkonnad on väga ohtlikud. kui iga liikmesriik annaks kolmandale riigile andmeid, mida tema edastab Euroopa andmebaasile, näiteks Schengenile, siis võib juhtuda niimoodi, et see kolmas riik kogub kõik need andmed kokku, mis on Schengeni andmebaasis, kuigi ta ei saa neid otseselt sealt andmebaasist, vaid siis ühekaupa igalt liikmesriigilt. ning äh, te mainisite väga õigesti, äh, et te suhtute sellesse väga tõsiselt, et te kaitsete äh, olukorra ühenduse sammast. tahaksin ma siiski äh, kutsuda teid üles ettevaatusele, et asjad tõesti kõige paremal viisil areneksid. jah, palun, volinik, teil on sõna. ma olen teiega nõus. me peame kõigi muredega arvestama ning ma olen teiega nõus, et muretsemiseks on ka põhjust. ma äh, ütlesin selle ju kohe alguses välja ja palun saage minust aru me üritame komisjonis leida seaduslikke viise, kuidas lepingutest kinni pidada, et sellele probleemile lahendus leida, et kaitsta andmeid, tugevdades siis olukorra ühenduse sammast. see aga ei ole ainus sammas, mis meil on, seda ma tahaksin öelda. niisiis ma sooviksin, et te peaksite silmas seda, mida ma ütlesin, ma olen teie murest aru saanud ja ma tahaksin, et te mõistaksite, et me oleksime me palusime nõukogult, et juhul, kui meie oleme edukad, et siis oleks ta paigas see isikuandmete kaitse ka meie lepingus ja me oleme ka nõukogult seda palunud. see on ainuke juriidiline viis, kuidas me saame edasi liikuda. suur aitäh! jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, ühine kalandusarutelu. me arutame härra Valensa raportit Lõuna-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonist ja proua Fraga Estevesi raportit Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse